Welcome and be seated. First of all. tere tulemast kõigile ja võtke palun istet. tere tulemast nii Euroopa Parlamendi saadikutele kui ka rahvusparlamentide liikmetele, kes kõik esindavad siis riiklikke parlamente ja ma tervitan teilt siin parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekul soojad tervitused eelkõige ka minu kaasesinaisele, proua Talvitjale, kes esindab Soome eesistujat, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujat praegusel poolaastal. tänast koosolekut juhime koos ja mul on väga hea meel ja on suur au, et te täna olete siin viiendal parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekul. me tegeleme siis Europoliga, mis on väga oluline Euroopa Liidu institutsioon. mul on väga hea meel, et kuuskümmend neli äh, riiklikku parlamenti on täna siin esindatud. vabandust, kuuskümmend neli äh, parlamendisaadikud, kes esindavad kolmekümmend kuut parlamenti kahekümne kuuest liikmesriigist. tänases päevakorras on julgeolek äh, üks põhiteemasid. viimaste aastate jooksul on tehtud väga palju edusamme vabaduse, julgeoleku ja õigluse osas kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, kus on tõhustatud Europoli rolli politsei koostöö valdkonnas. politseiametid ja teised õiguskaitseametid ja nende ühine koostöö on suunatud tõsise kuritegevuse ennetamiseks, terrorism ja äh, kuritegevused, mis äh, mõjutavad Euroopa Liidu poliitika ühiseid huvisid. meie töörühm on loodud selleks, et teostada poliitilist järelevalvet Europoli üle. ja me oleme uhked, et oleme tihedas koostöös selle töörühma loonud et koostööd on teinud Euroopa Liidu äh, eelmised ja praegused eesistujad. me jälgime hoolikalt Euroopa Liidu tegevust ja meie tänane päevakava on väga tihe. nii et äh, ma palun, et te peaksite kinni järgmise paari päeva päeva ajakavast. meil on täna pärastlõunale koosolek ning äh, homme on meil hommikune koosolek meie koosolek äh, koosneb kolmest osast, praegu alustamegi esimesega. pärast esimest osa on meil kohvipaus, seejärel tuleb teine osa, kus arutame muudatusi ja lõpetuseks on meil lõplik paneel, kus osaleb äh, professor Berliini ning äh, Euroopa Liidu andmekaitseinspektori esindajad aga nüüd äh, pidage meeles, et meil on alati aega aruteludeks, kui meil toimuvad äh, parlamentidevahelised kogunemised. see ongi koht aruteludeks, seega ma annan sõna vaheldumisi äh, Euroopa Parlamendi saadikutele ning riiklike parlamentide saadikutele. aga palun üritage alati etteantud ajast kinni pidada meil on väga tihe päevakava, mille me peame läbi võtma. ja see on tehtav siis, kui te ajast kinni peate. nagu ma ütlesin, siis on meil esmalt paar arutelu ning lõpetuseks teeb meile ettekande andmekaitse äh, inspektori kohusetäitja aga me alustame Europoli tegevdirektoriga, kes on täna meiega siin ees istumas. tere tulemast talle. ning lisaks on meil ka Europoli haldusnõukogu esimees härra Linta. täna õhtul teeb meile kõne ka volinik, Julgeolekuliidu volinik, volinik Julian King, kes on jõudmas oma ametiaja lõppu Euroopa Komisjoni volinikuna. seega me korraldame Euroopa Parlamendi poolt vastuvõtu pärast meie pärastlõunast ja õhtust koosoleku osa. see on lihtsalt selleks, et saaksime veidi tähistada ning ühiselt aega veeta. ma tahaksin juhtida äh, delegatsioonide äh, tähelepanu muudatusettepanekutele, mis puudutab Taani osalust äh, nõukogus ning äh, kaasesimehed ja äh, Taani osaluse töörühm esitasid selle ühiselt. ja ma pean mainima ka, et äh, eesistuja kolmik pidas täna hommikul kohtumise ning pärast seda, kui esitati taotlus, kutsuti erandina Saksamaa delegatsioon päevakorra ühe punkti arutelu juurde, kuna tegu on tulevase Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaga, kes võtab eesistumise üle pärast äh, Rumeenia, Soome ja Horvaatia eesistuja kolmikut. ja minu kolleeg proua Talvitaja teeb teile selle koosoleku kohta ettekande. seega ma teen ettepaneku, et nüüd kuulamegi proua Mari-Leena Talvitajat, kes on siis äh, Soome parlamendi delegatsiooni juht. Teil on palun sõna. aitäh, härra esimees. tahaksin äh, paar sõna rääkida kõigepealt soome keeles Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien jäsenet, arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat head Euroopa Parlamendi saadikud, head kolleegid, daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt oma nimel ka tervitada teid kõiki siin meie koosolekul, parlamentaarse ühiskontrolli komisjoni koosolekul. see on meie viies koosolek, mille korraldab ühis, korraldame ühiskoos Euroopa Parlamendiga, siis Soome parlament ja Euroopa Parlament. loodan, et kõigi teekond Brüsselisse on olnud sujuv. Europoli loomise ajal äh, arvestati vajadusega toetada liikmesriike võitluses piiriülese kuritegevuse vastu. praeguseks Europoli määrus kehtivas redaktsioonis äh, määrus jõustus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Europoli eesmärk on toetada liikmesriike toetada liikmesriigi õiguskaitseasutusi ja kõiki nendega seotud asutusi, võidelda terrorismi ja igasuguse tõsise kuritegevuse ilmingutega. Europol toimib ka koolitusasutusena õiguskaitseorganitele ning äh, eesmärgiks on parandada kontakte Europoli ja liikmesriikide õiguskaitseorganite vahel, arvestades loomulikult andmekaitse regulatsiooni. parlamentaarne kontroll Europoli tegevuse üle annab parlamendile võimaluse saada Europolilt teavet ja see on väga oluline. ning see ongi meie koosolekute korrapärase korraldamise eesmärk ja selle pärast me olemegi täna, tänaseks ja homseks siia kogunenud head kolleegid. Euroopa, Euroopa jõud on meie ühistes väärtustes. liikmesriik üksi ei suudaks võidelda tõsise organiseeritud kuritegevuse või terrorismiga tõhusalt, üksnes koos suudame me seda. Euroopal annab oma teadmised ja pädevuse liikmesriikide käsutusse võitluses organiseeritud kuritegevusega. liikmesriik üksi ei suudaks kõiki neid niisuguseid ressursse mobiliseerida, kasutusele võtta. seetõttu ongi oluline tagada, et Europoli käsutuses oleks piisavad ressursid selleks, et ta saaks temale pandud ülesandeid täita. Europoli tehtav töö koostöö, mis meil on tänu Europolile, on väga oluline meile kõigile. ükskõik, mis liikmesriigist me pärit oleme. soovin kõigile edukat koosolekut, konstruktiivse dialoogi kõigis meile huvi pakkuvates küsimustes ja kõigis Europoli tegevuse aspektides. nüüd jätkan inglise keeles So, um, uh, presidential troika meeting. nüüd siis eesistuja kolmiku koosolek, äh, mille kohta ma tahtsin teile ülevaate anda. Äh, see koosolek toimus täna hommikul. ja koosolekul arutasime järgmiseid punkte. parlamentaarse ühiskontrolli koosoleku päevakorra kava Taani osaluse töörühma tulemused. siis äh, parlamentaarse töörühma esindaja määramine, äh, kes osaleks Europoli haldusnõukogu koosolekutel vaatlejana. kodukorra muudatused, kirjalikud ettepanekud ja kirjalikud küsimused lisaks toimus meil arvamuste vahetus äh, Saksamaa Bundestagi delegatsiooni juhiga ja me arutasime äh, asjaolu, et Saksamaast saab äh, järgmisel poolaastal eesistuja kolmiku liige ühiskontrolli töörühma kodukord äh, näeb ette, et liikmetel on võimalus, võimalik saata Europolile kirjalikke või suulisi küsimusi. kaasesistujad äh, on pärast meie eelmist koosolekut saanud äh, küsimuse ühelt liikmelt ja sellele vastamiseks ette nähtud aeg oli kuus nädalat. vastuse Europolilt saime eelmisel nädalal. lisaks äh, on Europol vastanud ka mõnedele küsimustele, äh, mis esitati enne eelmist ühiskontrolli töörühma koosolekut ning vastused on saadetud ka vastavatele delegatsioonidele. nüüd siis äh, viienda parlamentaarse ühiskontrolli töörühma päevakorra vastuvõtmine head liikmed, te olete kõik saanud äh, päevakorra kava, mille eesistuja kolmik on heaks kiitnud. kas päevakorra osas on kellelgi kommentaare? kui vastuväiteid ei ole, siis loeme päevakorra vastuvõetuks. nüüd siis äh, täiskogu istumise algus alustame siis nüüd oma viienda Europoli äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekuga ning võtame ette esimese päevakorrapunkti, milleks on aruanne Europoli tegevuste kohta perioodil märts kuni september kaks tuhat üheksateist ning Europoli mitmeaastase programmdokumendi kavand aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kakskümmend kaks. enne kui kohtumist alustame, siis äh, tahaksin teid teavitada ka mõningatest praktilistest teemadest. tõlge on äh, saadaval kõigis Euroopa Liidu keeltes, välja arvatud iiri keel. palun järgige lihtsalt äh, oma laual toodud juhiseid ning seal on juhised ka selle kohta, kuidas ühendada wifi'ga konverentsi kantakse äh, üle äh, otseülekandena ka Euroopa Parlamendi veebilehel ning ma soovin teile kõigile väga produktiivset koosolekut. aitäh, proua Talviti, kes on äh, meie koosoleku kaaseesistuja. ja nüüd liigume edasi väga oluliste punktide juurde meie tihedas päevakavas. meil tuleb paar väga kiiret päeva me alustame ettekandega, mille teeb meile äh, meie külaline proua Catherine de Paul, kes on Europoli tegevdirektor. proua de Paul tutvustab meile Europoli tegevusi perioodil märtsis kaks tuhat üheksateist kuni septembrini kaks tuhat üheksateist ning lisaks ka meie ees äh, seisvaid peamisi probleeme, sealhulgas äh, eelarvevahendid ja väljavaated meiega konsulteeritakse äh, Europoli mitmeaastase programmdokumendi osas äh, kooskõlas Europoli määruse artikliga viiskümmend üks lõikega kaks punkt C ja strateegia on juba äh, kinnitatud Euro-, Europoli haldusnõukogu poolt detsembris kaks tuhat kaheksateist. ja strateegia on kooskõlas Euroopa Parlamendi nõudega, et suureneks infovahetus ning Europolist saaks kriminaalteabekeskus. me oleme juba äh, programmdokumendi osas arvamusi vahetanud Bukarestis käesoleva aasta veebruaris. nüüd natukene arutelu korraldusest. Need, kes olete parlamentidevaheliste konverentsidega tuttavad, siis Te teate, et meil toimuvad küsimuste ja vastuste voorud. igas küsimuste ja vastuste voorus äh, on, saavad sõna kaks äh, Rahvusparlamendi saadikut ning üks Euroopa Parlamendi saadik. ja samamoodi siis igas küsimuste voorus selleks, et te saaksite märku anda, et te soovite arutelus osaleda, palun saatke meile siia poodiumile need kirjalikud sedelid, mis teil on laudadel või mis teile laudadele jagatakse. pange kirja oma nimi, ametikoht ning seejärel antakse teile kõneaega. just sellisel viisil, nagu ma praegu kirjeldasin, ehk siis kaks rahvusparlamentide saadikut ning üks Euroopa Parlamendi saadik. siis on meil võimalik läbi võtta kogu äh, päevakord, mis täna koosneb kolmest erinevast osast. palun pidage meeles, et äh, kõneaega tuleks kasutada mõistlikult. seega soovituslikult peaks äh, see piirduma kahe minutiga iga kõneleja kohta. siis saab isik, kellele te siin poodiumil neid küsimusi esitate, ka piisavalt aega, et vastata. ja siis on meil võimalik äh, tagada, et võimalikult palju inimesi saab sõna. nii et äh, palun aidake siis meil kaasa selle ühiskoosoleku toimimisele. alustame nüüd aga proua De Bolli ettekandega. Europoli tegevdirektor, tervitame teid taas kord Euroopa Parlamendis tere tulemast äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekule, kus äh, osalevad siis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide saadikud ja teil on sõna viieteistkümneks minutiks. aitäh, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud ja rahvusparlamentide saadikud härra Juan Lopez Aguilar, proua Marilina Talviti, suur aitäh, et olete mind kutsunud ja mul on väga suur au olla siin Europoli ühiskontrolli töörühma koosolekul. ma sooviksin teavitada teid viimatistest äh, arengutest seoses äh, Europoli mitmeaastase programmdokumendiga ning lisaks tahaksin rääkida äh, kirjalikest kommentaaridest, mis me oleme saanud. ja lisaks sellele tutvustan teile ka mõningaid uuendusi, mis on aset leidnud pärast viimast kohtumist Bukarestis. nüüd mitmeaastane programmdokument kaks tuhat kakskümmend kuni kakskümmend kaks võib-olla te mäletate, et viimasel koosolekul äh, tutvustasin teile Europoli strateegiat, mille on äh, Europoli haldusnõukogu heaks kiitnud ja haldusnõukogu koosneb siis äh, Euroopa Komisjoni ning rahvusparlamentide riik, liigetest. ning see on ka mitmeaastase programmdokumendi aluseks ma arvan, et on oluline välja tuua kõige olulisemad strateegilised punktid ning teavitada teid kõige uuematest arengutest, mis on äh, seotud Europoli strateegia rakendamisega. järgmised prioriteedid. Europol äh, kasutab äh, täiel määral ära oma ulatusliku partnerite võrgustiku kaudu saadud informatsiooni. meie tahame olla kriminaalteabekeskus Euroopa Liidus ja me peame edasi liikuma andmete kogumisest info kogumiseni. me peame olema kiiremad kui kunagi varem, me peame olema paindlikud. me peame osutama Euroopa Liidu liikmesriikidele tõelist operatiivset tuge ja seepärast keskendume me prioriteetsetele uurimistele, kus on kõrge väärtusega sihtmärgid. me peame Äh, jahtima kõige ohtlikumaid ja keerulisemaid kurjategijaid ning äh, kaasama sellesse mitmedistsiplinaarsed meeskonnad. kolmandaks, äh, me peame olema Euroopa politseilahenduste platvorm ja neljandaks, me peame olema õiguskaitse, innovatsiooni ja teadustöö eesrinnas. Europol peab olema innovatsiooni eeskuju. kaks tuhat kakskümmend pluss strateegia tähendab, et me keskendume rohkem prioriteetsetele julgeolekuohtudele. me peame jõudma politseitöö tuumani. aastal kaks tuhat üheksateist oleme teinud mõningaid operatiivseid kohandusi selleks, et tekitada sünergiat. me keskendume ressurssidele prioriteetsetes valdkondadest. konkreetsemalt oleme loonud analüüsi rakkerühma, rakkerühma, mis vastutab uue äh, finants- ja majanduskuritegevuste keskuse eest. lisaks on meil innovatsiooniprojekt ning infohalduse projekt. rakkerühm töötab selle nimel, et äh, tugevdada meie ana-, meie analüüsi ning liikmesriikide analüütilisi võimeid. paari päeva pärast äh, käivitame veebipõhise analüüsiplatvormi ja enam kui kaheksasada analüütikut on väga positiivselt äh, sellele vastanud, nad on valmis selle platvormiga ühenduma ning äh, jagama teadmisi, kogemusi ja vahendeid. nagu ma ütlesin, siis ka Majandus- ja Finantskuritegevuste Keskus on uus keskus. see määrab, äh, rakkerühm määrab selle keskuse vajadused selleks, et me saaksime liikmesriike paremini toetada võitluses majandus- ja finantskuritegevuste, sealhulgas korruptsiooni vastu. selle rühma ülesanne on tegeleda ka infohaldusega Europolis. me tegeleme infomaastiku äh, kaardistamisega ja seda õiguskaitse perspektiivist. lisaks loome me innovatsioonistrateegia ning innovatsioonihalduse strateegia mille abil saaks äh, informatsioon olla oluline osa meie strateegiast. Need on vaid mõned olulised aspektid, mis on seotud meie mitmeaastase programmdokumendiga. samal ajal tahame täiendavalt äh, tugevdada kolme keskust, mis Europolil on, küberkuritegevuse keskus, terrorismivastase võitluse keskus ning tõsise ja organise-, organiseeritud kuritegevuse keskus Europol tahaks tõhustada äh, narkootikumidega kauplemise vastu võitlemist. me tahame eemaldada veebist äh, terroristlikku sisu ning äh, kaitsta lapsi seksuaalse ärakasutamise eest. nagu öeldud, siis see on strateegia aastateks kaks tuhat kakskümmend ja edasi. tegu on väga ambitsioonika plaaniga, aga investeering Europoli on otsene investeering äh, Euroopa Liidu õiguskaitseorganitesse. see toob mu järgmise teemani ehk siis meie ametite inimressursside piisav rahastamine. Need ametid on üliolulised, kui me tahame tagada Europoli äh, lisandväärtuse ja täiendatud teenused. Europolil on vaja jätkusuutlikku eelarvet sealhulgas on meil vaja eelarvet äh, pikaajaliste investeeringute jaoks, aga seda samal ajal igapäevaste tegevuste eelarvega me peame eelarves kajastama äh, suurenenud äh, nõudmist, suuremat mandaati ning tõsiseid Euroopa Liidu siseseid julgeolekuohtusid ning tehnoloogilise keskkonna arenguid. ma tahaksin tänada parlamentaarse ühiskontrolli töörühma teie panuse eest kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve läbirääkimistel ning ka mitmeaastase raamistiku, finantsraamistiku läbirääkimistel. ma tervitan väga äh, libe komisjoni arvamust seoses äh, uue äh, eelarvega, mis toetab täielikult Europoli eelarve soove aastaks kaks tuhat kakskümmend ehk siis äh, sada seitsekümmend kolm koma kuus miljardit eurot ning kuuskümmend kuus uut töökohta. ma loodan, et Euroopa Liidu Parlament ning liikmesriigid äh, kinnitavad seda seisukohta. kuigi me eelarve lõplikku äh, seisu praegu veel ei tea, siis teie toetus näitab meile, et te jagate meie arvamust selle kohta, millist tuge Euroopa liikmesriikidele peab pakkuma eelarve määrab meie vahendite piirangu äh, aastateks kaks tuhat kakskümmend kaks kuni kakskümmend seitse. praeguses ettepanekus on ette nähtud olulised kärped Europoli eelarves. näiteks äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend üks on ette nähtud kümneprotsendine kärpimine äh, võrreldes praeguse eelarvega. me hakkame jõudma mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste lõppu ja kokkulepet oodatakse juba aasta lõpus. ma loodan, et riikide parlamendid taipavad, kui oluline on viia Europoli eelarve kooskõlla poliitiliste ootuste ja nõudmistega. ma tahaksin nüüd vastata ka kirjalikele kommentaaridele, mille tegid, tegi Küprose delegatsioon äh, meie programmdokumenti kohta. ma tahaksin tänada neid huvitavate kommentaaride eest Europolil on praegu kaks kuni kolm külalisametnikku Küproses, Küprosel. Europol äh, on toetanud Küprose õiguskaitseameteid äh, operatiivse äh, plaani raames, kus viiakse läbi teiseseid kontrolle. külalisametnikud tegutsevad migratsioonikeskuses neil on lubatud Küprose Vabariigi territooriumil ringi, ringi liikuda vastavalt sellele, kuidas seda on lubanud riiklikud ametid. Europoli külalisametnike ning vastavate ametnike koostöö on osutunud väga tõhusaks ning see on terviklik infovahetus Küprose ja Europoli vahel. nüüd dekübriteerimine ja krüptovaluuta. tegu on väga strateegilise prioriteediga ning äh, tänu Euroopa Komisjonile oli meil võimalik luua äh, vastav platvorm koos äh, Euroopa Liidu Teadusuuringute Keskusega. krüptovaluuta osas äh, tahab Europol täiendada oma vahendeid ja suutlikkust ning tegu on kogu õiguskaitseorganite kogukonna jaoks väga olulise teemaga. nüüd meie operatsioonide tegevused. tahaksin teha teile ülevaate järgmistest valdkondadest. küberkuritegevus, organiseeritud kuritegevus, lapspornograafia. küberkuritegevuse valdkonnas on äh, lunavara üks kõige, on kõige olulisemaid probleeme, millest on teavitatud. käesoleval aastal on toimunud arenguid äh, lunavara valdkonnas. Need on suunatud eraisikute, aga ka ettevõtete vastu ning nõut-, eraldatakse enam kui miljon eurot. praegu toetame ühe konkreetse äh, lunavarasüsteemiga seotud operatsiooni, mis on sihtmärgiks võtnud erinevad tööstusfirmad. küberkuritegevuse keskus ning äh, rakkerühm on võtnud eesmärgiks äh, selle konkreetne lunavarasüsteem hävitada nüüd küberpatrullide tegevus, äh, mida koordineerib äh, Küberkuritegevuse Keskus ja koos riiklike ekspertidega, et tuvastada sihtmärgid äh, pimeveebis Europol on tööd teinud tegevuspäevade ajal saja kuue erineva sihtmärgiga. siin on nii tulirelvad, küberkuritegevus kui ka kui ka narkootikumid. meil on üha enam ettevõtlikku kuritegevust äh, ning need kurjategijad on väga paindlikud äh, ning nad vastavad äh, väga edukalt muutunud keskkondadele. füüsilise vägivalla kasutamine on väga oluliselt suurenenud eelkõige seoses narkootikumide kaubanduse ning varavastase kuritegevusega. korruptsioon on väga oluline osa organiseeritud kuritegevusest. organiseeritud kuritegelikud rühmad äh, imbuvad ka avaliku sektori ja erasektori äh, ühendustesse, nad kasutavad altkäemaksu, huvide konflikte ning äh, ähvardusi enamik äh, organiseeritud kuritegevusega tegelevaid isikuid, kuuskümmend viis protsenti, on Euroopa Liidu kodanikud. organisatsioonid on väga erinevad, enamik neid on ülevalt alla struktuuriga. Nad keskenduvad erinevate äh, piirkondade ümber ning äh, üha enam kaubeldakse ebaseaduslike kaupadega näiteks operatsioon Icebreaker, mis oli ühine operatsioon äh, erinevate liikmesriikidega, näiteks Leedu, Poola, Ühendkuningriik ja Hispaania. Eurojust ja Europol toetasid seda operatsiooni ning äh, äh, selle äh, kuritegeliku organisatsiooni äh, tuluks hinnati kuussada kolm miljonit, nad olid kaasatud sigarettide ja narkootikumide kauplemisega, lisaks sellele rahapesu ning äh, relvade ebaseaduslik kauplemine. Nad kasutasid olemasolevaid kuritegelikke võrgustikke, kus oli viiskümmend kolm aktiivset liiget operatsioon toimus äh, mais kaks tuhat üheksateist. me viisime läbi nelikümmend läbiotsimist ning äh, politsei konfiskeeris suurel hulgal raha. vastav äh, organisatsioon smugeldas kokaiini Lõuna-Ameerikast Rumeeniasse. konfiskeeriti ka kaks koma neli tonni kaaluv saadetis ning kohtu alla anti peamised süüdlased rahapesu. sularaha on väga oluline oht rahapesus. kuritegelike tulude pesemine on oluline kuritegelik teenus. kasutatakse ka krüptoraha, näiteks Bitcoine. viimaseks räägiksin lapspornograafiast internetis tegu on endiselt väga oluline kriminaalne oht. Europol on siiani saanud äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal USA-s teateid kahesaja seitsmeteistkümne tuhande kadunud lapse kohta ja see on kaks korda rohkem, kui me saime eelmisel aastal kokku sel aastal toimus äh, kuues ohvrite tuvastamise rakkerühm, kus osales kolmkümmend neli eksperti kahekümne neljast liikmesriigist ning kahekümne kaheksast ametist. me saime kaheksasada juhtnööri ohvrite tuvastamiseks ning tuvastasime kakskümmend kaheksa ohvrit ning kaheksateist süüdlast. kiirelt puudutaksin ka äh, ohte, mida me Europolina äh, näeme tekkimas tõsine ja organiseeritud kuritegevus on tõeline oht Euroopa Liidule ning Euroopa Liidu kodanikele, keda see üha enam mõjutab. vägivald on suurenemas, mis on seotud erinevate kuritegelike gruppidega, näiteks äh, erinevate rühmitustega seotud tapmised äh, Taanis ning hiljutine advokaadi tapmine Amsterdamis. vägivald võib veelgi enam suureneda viimastel nädalatel on suurenenud äh, Euroopa Liidu piiridele jõudvate sisserändajate hulk. kogemus näitab, et tavaliselt toob see kaasa äh, inimkaubanduse suurenemise, eelkõige teisese liikumise ning äh, dokumentide võltsimise. kolmandaks on sotsiaalmeedia kasutamine. sotsiaalmeediat kasutavad nii terroristid kui ka organiseeritud kuritegevuse rühmitused Nad teavad väga hästi, kuidas sotsiaalmeediat kasutada, nagu terroristid on juba teinud. lisaks kasutatakse üha enam ka Darkneti pimeveebi. suur aitäh teile selle aja eest, mis te mulle olete andnud, et ülevaadet teha. aitäh, proua Debol! suur tänu nagu alati ning nüüd alustame lubatud aruteluga. luba, äh, meenutan teile, et äh, meil on vastavat värvi sõnasoovi avaldamise lehed. saatke nad palun meile siia poodiumi laua juurde, poodiumi lauale, et ma teaksin, kes soovivad sõna. nüüd oleme juba ette saanud kirjalikud seisukohad kahelt delegatsioonilt enne meie koosolekut ning need on seotud meie põhilise teemaga meie päevakorras. ja alustamegi sellest, et anname sõna nende seisukohtade esitamiseks kahele delegatsioonile, Saksa Bundestagi delegatsioonile ja Küprose parlamendi delegatsioonile. alustame sakslastega. proua Susann Mittag. järgnevad paar minutit. kas soovite sõna? palun on ta siin? ja ma kohe ei näinud teid, palun, teil on sõna. suur tänu mulle sõna andmast. ning kõigepealt eh, suur tänu selle põhjaliku ettekande eest Roode Polli poolt. meile valmistab muret eelarve küsimus, sest paljud ülesanded, mis Europolile on määratud ja mis on väga vajalikud Euroopas, eh, nende jaoks tuleb ette näha ka raha aga kaks tuhat kakskümmend eelarve on praegu kolmekümne miljoniga miinuses ning mitmeaastases finantsraamistikus on praktiliselt viiskümmend protsenti puudu ning Euroopa Komisjon ka nõuab Europoli vahendite kärpimist olulistes summades, mis tähendab meie kõigi jaoks küsimust, mida oleks võimalik teha, et tagada vajalik eelarve sest praeguste eelarvevahenditega Europol oma ülesandeid täita ei suuda. ning meile just räägiti, kui palju neid ülesandeid on, mida täita tuleb. ja me näeme, et eh, niimoodi satub ohtu Europoli töö tulem-, tulemuslikkus, kui me ei suuda eelarve küsimustes midagi muuta. aitäh! nüüd proua Demetris Demetrios Küprose delegatsiooni nimel, palun! mikrofon. aitäh. austatud juhataja, kaasjuhataja, peadirektori esindaja, daamid ja härrad. tahaksin meie delegatsiooni nimel tänada meie seisukohta puudutamast ja meile sõna andmast ning eh, külalisametnike institutsiooniga seoses ütleme, et see on, see toimib väga hästi. eelmisel reedel kohtusime Küprose meeskonnaga ja nägime ise, kui tõhusat tööd nad teevad. samas sellele vaatamata pean märku andma probleemidest põhjus on siin selles, et Küpros on küll Euroopa Liidu liikmesriik, aga praegu ja viimased kolm aastat juba ole, on meile tulnud äh, kõige suurem arv sisserändajaid ning see ei ole kokkusattumus. põhjuseks on see, et meil ei ole kontrolli okupeeritud territooriumi üle ning äh, põhjuseks on samuti ka Türgi strateegilised valikud. Te kindlasti kuulsite proua De Bolli kõnes et eh, sisuliselt eh, sisserändajaid pannakse lennukitele ja saadetakse Nikosi okupeeritud territooriumil olevatesse lennujaamadesse ja siis läbi ÜRO tsooni lähevad nad vabadele aladele ehk siis juba Küprose territooriumile ning taotlevad seal varjupaika. see on suur probleem ning äh, ma taht-, tahaksin kuulda, kas see valmistab muret ka teile, kas külalisametnike abil, kes Küprosele on lähetatud, on võimalik selle suhtes midagi ära teha, ma rõhutan veel kord, et külalisametnike töö on väga tõhus ning tahtsin küsida, mida saaks Euroopal teha, et selle küsimuse lahendamisel meid aidata? aitäh, härra Dmitrijev! nüüd alustame sõnasoovi võimalusega kõigile neile, kes on soovi avaldanud osaleda meie arutelu selles etapis. nagu ma ütlesin, anname paariks minutiks maksimaalselt sõna kõigepealt kahele liikmesriigi parlamendide esindajale ning siis ühele Euroopa Parlamendi esindajale ning siis saab sõna proua De Boll vastusteks. alustame härra Keletsisega. härra Keletsis, palun. Kreeka delegatsioon. ärge letsis, kas te olete saalis? aitäh! tere pärastlõunast kõigile, austatud juhataja, kaasjuhataja, ma olen Kreeka parlamendi liige ning esindan Evrose piirkonda Kreeka parlamendis loomulikult. Evros omab nii maa- kui merepiiri Türgiga. hiljuti proua de Boll külastas meie regiooni, see oli eelmisel kevadel. ning ta käis ise kohal ja nägi neid probleeme, millega me silmitsi oleme. seoses Türgist pärineva rändega. tuleb märkida, et viimastel päevadel on see probleem teravnenud meil on järjest rohkem inimesi saabumas. kui proua de Bol käis piirkonnas, siis rääkisime võimalusest nimetada külalisametnikud ka Evrose piirkonda. tahaksin küsida, millisel määral on sellel suunal saavutatud mingeid edasiminekuid. kas Europol kavandab külalisametnike saatmist või külalisametniku saatmist Evrose piirkonda? samuti tahaksin teada, kas on olnud mingeid arenguid või edasiminekuid seoses Europoli ja Türgi kokkuleppega selles, mis puudutab Europoli ja Türgi koostööd rändealase teabe vahetamiseks ja Europoli pädevuses olevate kuritegude osas teabe vahetamiseks. aitäh, härra Keletsis! nüüd proua Tromskvist Rootsi delegatsioonist, palun!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 on, et need prioriteedid kajastuvad strateegias. ning äh, oluline on loomulikult tagada, et Europol oleks suuteline oma ülesandeid täitma. Europol peaks koostööd tegema ka PESCi ehk alalise struktureeritud koostööga. see võiks anda häid tulemusi küsimus on, kuidas Europol saaks selles valdkonnas edasi liikuda, me peaksime selle üle järgi mõtle-, mõtlema, et seda koordineerimist tugevdada. et Europol saaks selles rohkem osaleda. asi puudutab küsimust sellest, kuidas me reageerime tulevikus kerkivatele probleemidele, meie jaoks on oluline, meie jaoks on see kindlasti oluline, Rootsi delegatsiooni jaoks. aitäh! ning nüüd härra Sasalehos. Muchas gracias, eh, presidente. Muchas gracias, eh, directora de Vol, por su intervención. aitäh, austatud juhataja, proua de Vol, teil, tänan teid ettekande eest ning tänan teid eh, huvi eest jätkuva koostöö osas parlamendiga, see on mõlemale poolele kasulik. olete kindlasti teadlik sellest, et Euroopa Parlament on huvitatud Europoli rolli tugevdamisest ja Europoli tegevuse laiendamisest. seda näitas selgelt parlamendi seisukoht Europoli rahastamise suhtes, millele on juba viidatud. nagu te olete kursis suureneb nõudlus Europoli teenuste järele. kui me räägime selle töö mahust ja tõhususest, siis ähm, see vastab igati kodanike huvidele. ja seetõttu olen ma väga mures, kui ma näen, et soovitakse kärpida Europoli eelarvet minu hinnangul on oluline protokollida kõik, mis täna räägitakse sellega seoses, et me saaksime saata selge sõnumi Euroopa juhtidele. kuid läheksin veelgi kaugemale. küsiksin, missugune oleks mõju Europolile kõige halvema stsenaariumi korral ja ja missugused tegevused kärbete korral kõige rohkem kannataksid? aitäh! meil on päris pikk nimekiri inimestest, kes soovivad sõna võtta. et eh, paneksin ette, et te teete märkmeid küsimustest ja kuna meil on aeg piiratud kuni viieteist kolmekümneni selle esimese osaga, ja meil on järgmise paneeli liikmed juba saalis, siis eh, jagame kõneaja edasi nii, nagu alguses räägiti, kaks liikmesriigi parlamendi esindajat ja üks Euroopa Parlamendi esindaja ning pärast saab vastuseks sõna proua De Vol. nüüd saab sõna proua Conway Iirist. vabandust, ei, ei, tema on Euroopa Parlamendi liige meil tuleb härra oh, Kala- oh,, Okalaien, kas ma hääldan õigesti, küsib esimees. ma väga vabandan, kui ma valesti hääldan. ma loodan, et te mõistate mind. mikrofon. Mike, it's important for the mikrofon, see on tõlkide jaoks oluline. vabandust proua tegevdirektor, ma ei pannud teie ettekandes tähele ühtegi viidet Brexitile. ei mm, ajavahemiku kohta märtsist septembrini ega tööprogrammis kakskümmend, kakskümmend kuni kakskümmend kakskümmend kaks. arvestades, et jäänud on veidi rohkem kui viis nädalat brittide võimaliku lahkumiseni Euroopa Liidust, kas te saaksite meie töörühmale rääkida ettevalmistustest, mida teeb Europol selle uue suhte tekkimise puhuks, ükskõik missugune see tuleb pärast brittide lahkumist, ning missugused on võimalikud mõjud politsei tööle Iiri Vabariigis ning koostööle Äh, politseiasutustega Põhja-Iiris. juhul, kui tekib niisugune olukord, et Põhja-Iiri politseiasutused osutavad, osutuvad olevat väljaspool Euroopa Liitu. et kas te saaksite meile rääkida, milliseid samme olete astunud selleks, et äh, nende väga, äh, väga kiireloomuliste küsimustega tegeleda, aitäh! tänan, nüüd saab sõna härra Läänet Eestist Mr Chairman, aitäh, austatud proua de Paul, äh, tänud kõigepealt sisuka ettekande eest. Äh, te rõhutasite oma ettekandes Europoli tähtsust äh, informatsiooni kogumisel, et te soovite andmete kogumiselt minna üle informatsiooni kogumisele ja ma olen teiega absoluutselt seda meelt, et oma kahekümne aastase töökogemusest tulenevalt politseiorganisatsioonis on informatsioon üks võtmetähtsusega, eriti raskete kuritegude avastamisel, kuid me teame siiamaani, et äh, paljud liikmesriigid ei panusta väga aktiivselt informatsiooni andmisele Europoli andmebaasidesse. Loomulikult sõltub see eelkõige liikmesriigi tahtest sinna informatsiooni anda kuid ähm, väga palju sõltub ka Europolist, et, äh, et seda tahetakse teha. mis on teie arvates võimalik teha Europolil selleks, et informatsiooni antakse aktiivsemalt Europoli andmebaasidesse, aitäh? nüüd Euroopa Parlamendi poolt äh, härra Vitanov, aitäh! tänan, proua De Vol, selle väga üksikasjaliku ettekande eest. mul on lühike küsimus seoses koostööga Europoli ja kolmandate riikide vahel, kas te saaksite rääkida peamistest suundadest, probleemidest ja võimalustest selles plaanis ning konkreetsemalt partnerlusest Lääne-Balkani riikidega? see on, see on mulle kõige huvipakkuvam küsimus, sellepärast et ma mitte ainult ei esinda Bulgaariat, vaid leian, et et kõigil meie naaberriikidel ka on ühine niisugune laiem geopoliitiline huvi. nagu te mäletate, koostöö Lääne-Balkani riikidega sellele omistati suurt tähtsust kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist rändekriisis. ning nüüd proua Conway Iirimaalt oh my god, it's actually Mr Conway. vabandust, see on härra Conway. esimees vabandab. olen käinud mitmel selle töörühma koosolekutel ning proua de Bollil on kindlasti meeles, et ma rääkisin pikalt ja seoses sellega, mida enne rääkis minu kolleeg just Brexitist, rääkisin, olen mina, ka mina sellest rääkinud ja sellega seotud ohtudest. ning järjest suurem Brexiti oht ja sellega seotud julgeolekupoliitilised järelmid on asjad, mida ma puudutasin. ning ma olen kutsunud proua de Pauli, ta kindlasti mäletab ka Dublinisse meie komisjonis, komisjoni ette. me rääkisime arvudest Bukarestis ja proua de Pauli personal ei ole isegi meie e-kirja kättesaamist kinnitanud ja see valmistab suure pettumuse, arvestades seda, et meie, meie töörühma näol on tegemist sisuliselt Europoli järelevalvekomisjoniga. nii et ma kordaksin üle oma soovi, et proua de Paul tuleks Iirimaale, tuleks Dublinisse ja räägiks olulistest küsimustest Brexitiga seoses meie komisjonis. Now it'll be aitäh, nüüd härra Ketsilos, Küpros aitäh. proua De Boll, tahaksin rääkida organiseeritud kuritegevusest ja narkootikumide salakaubaveost, uut liiki narkootikumide salakaubaveost. eelmisel nädalal suri Küprosel üks naine, kes kuulus kes osales paganlikes rituaalides, mille käigus kasutati ka narkootilisi aineid ning tundub, et et neid liitusi korraldas keegi Kolumbiast pärit isik, kes pärast neid, seda sur-, isiku surma põgenes. ja me ei tea, kus ta praegu viibib. Europoli kaudu toimiva infovahetusega seoses organiseeritud kuritegevust puudutavas oleks mul hea meel, kui te saaksite rääkida narkootikumide salakaubaveost, vedu puudutavast osast oma strateegiast ning sellest, kuidas te salakaubavedajad tabate. proua Talli, Euroopa Parlament, aitäh! juhataja, aitäh, hea tegevdirektor. mul on paar küsimust strateegiliste prioriteetide kohta. kõigepealt eh, seoses prioriteediga, kus te räägite, et olete õiguskaitsealase teenusepakkuja ja soovite liikuda siis eh, andmed, teadmiste nii-öelda töötlemisele, et kas te, tahtsin küsida, kas te räägite lihtsalt mingist uutmoodi mm, töötamismeetodist või metoodikast või tahate täiendavaid volitusi? Eh, teie strateegiline prioriteet number neli nüüd Europoli innovatsiooni ja uuringute keskuseks olemine. tahtsin küsida, kuidas te seda kavandate seoses sellega, et kavatsete kaasata erasektorit, eriti mis puudutab andmeid ja nende kogumist erasektori ettevõtjate poolt ning viimane ehk kõige olulisem minu jaoks on Euroop-, Europoli väljapoole suunatud tegevuse strateegia ning Euroopa Liidust väljapoole personali saatmine. Neid küsimusi on arutatud juba mitu aastat, aga kas te saaksite rääkida meile sellest, kas inimesi on juba saadetud väljaspoole Euroopa Liitu, mis lähetustesse neid on saadetud, mis ohtudega tegelemiseks, mis andmeid nad on kogunud ning iseäranis pakub mulle huvi eh, kriminaalteabe kogumine ilma kolmanda riigi loata, kas on mingiks õigu-, kas on mingeid õiguslikke aluseid selleks konkreetsel juhtumi, konkreetsete juhtumite korral või kuidas see toimib? aitäh, proua Tali! nüüd härra Karakopulos, Kreeka aitäh! Europol ja Frontex selleks, et paremini korraldada Euroopa Liidu välispiiri kontrollimist ning äh, tagada tõhus võistlu-, võitlus kuritegevusega, on see koostöö väga oluline, eriti Kreekas, kus me oleme silmitsi uute rändevoogudega, mille päritolupunktiks on Türgi. me räägime siin sadadest saabujatest Egeuse mere saartele iga päev ning äh, lisaks läbi Evrose piirkonna, üle piiri tuleb väga palju inimesi. ning meil oli kohtumine laupäeval peaministriga selle küsimuse osas, sest olukord on täiesti plahvatusohtlik, isegi Kreeka mandripiirkonnas on vastuvõtukeskused ülerahvastatud, see tekitab probleeme kogukondades koha peal. Frontex ja Europol peavad tegema koostööd selleks, et äh, et võtta maha inimkaubandus eh, võrgustikud, kes inimesi kohale toimetavad. Frontex ei, ei tohi lihtsalt olla seal ja vaadata, et kuidas rändajad kohale jõuavad. loomulikult peab Euroopa olema solidaarne, me ei tohi sellele silma kinni pigistada riikidega, kellel on Euroopa Liidu välispiir ja me peame vaatama siin ka relvade ja narkootikumide salakaubavedu. meie ühine eesmärk peaks olema tagada äh, turvalisem Euroopa. tahaksin rääkida nüüd Europoli Türgiga sõlmitud kokkuleppest. paraku sellega seoses mingeid positiivseid arenguid toimunud ei ole. hoolimata sellest kokkuleppest on Türgis endiselt palju kuritegelikke rühmitusi, mis tegelevad rändajate salakaubaveoga. ja meil ei ole õnnestunud nendega tõhusalt võidelda ja Türgi ei ole suutnud nende tegevust peatada. samal ajal ähvardab Türgi president piirid avada ning paisata Euroopa Liidu poole liikuma miljoneid sisserändajaid, et missugused on teie kavad selleks, et äh, tagada Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe täitmine? kolleeg Kinnitši Euroopa Parlamendist, palun Sì, grazie, grazie Presidente. Io ringrazio la signora De Bol con cui ci siamo incontrati più volte in questa sede. La ringrazio. Aitäh suur tänu proua De Poolile, me oleme temaga kohtunud siin korduvalt, suur tänu tema ettekande eest ning selle eest, et ta tuletas meile meelde, et me oleme andnud ka päris palju finantstuge Europolile, me teame ju, et nende eelarvet võidakse vähendada ning me oleme selle üle väga mures. mul on paar küsimust, mis on võib-olla natukene konkreetsemad Te rääkisite siin vägivalla tõusust ning mainisite ka kuritegelikke jõuke, mis vastutavad tõsisemate kuritegude eest, nagu näiteks inimkaubandus, finantskuriteod, narkootikumide kaubandus. minu küsimus on, kui me räägime organiseeritud kuritegevusest, kas siis Europolil on piisavalt ressursse? sest kui te rääkisite prioriteetidest, siis te mainisite ka uut õigustikku. kas te arvate, et meil on äkki vaja ka uuemaid õigusakte, et sellele tööle kaasa aidata? mis puudutab finantskuritegevuse vastast võitlust, siis me mõistame, et on järjest keerulisem finantsvoogusid jälgida, sest äh, meil on erinevad valuutad, erinevat tüüpi finantsülekanded ning äh, finantstehingute jälgimine on järjest keerukam. Te rääkisite siin Euroopa Finantskuritegude Keskusest ning siit tuleneb ka minu küsimus. ma tahaksin teada, kas võttes arvesse hiljutisi, hiljutisi direktiive, näiteks nagu direktiiv, mis reguleerib ähm, äh, finantskuritegude keskuse ning äh, liikmesriikide õiguskaitseorganite vahelist infovahetust, kas Europolil on piisavalt õiguslikke vahendeid, et tegutseda selles valdkonnas, võttes arvesse ka, et meil asub ametisse varsti ka Euroopa prokuratuur? jaa. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. daamid ja härrad, kolleegid, proua De Paul viitas täiesti õigesti, et me soovime Europoli muuta tõeliseks infokeskuseks kui me soovime sellist infokeskust, siis meil on vaja ka infot. info äh, äh, teabekaitse õigustik on liikmesriikides üsna erinev mis vahepeal on muutunud isegi nagu kurjategijate kaitseõigustikuks. minu küsimus on, kas liikmesriigid on valmis vajalikke andmeid ikkagi edastama? teine küsimus Te mainisite, kolleeg Iirimaalt mainis ka Brexitit, kas Brexiti puhul öö, äh, on siis nii, et äh, kui Ühendkuningriik, mis muutub kolmandaks riigiks, äh, hakkab ta edastama ikkagi õigeaegselt infot ning salvestama seda infot. kolmandaks, täiesti õigustatult rääkisite te ka lapspornost. küsimus on siin selles, et e, meil on erinevaid võimalusi selle vastu võidelda. kas me saame üle-euroopaliselt paremini üheskoos võidelda selle vastu, võidelda selle vastu, mis tumeveebis toimub ja kui ei, siis mida me peame selleks mu muutma. ning viimane küsimus puudutab rahapesu. Saksa Bundestagis otsustasime me tõendamiskohustuse üle, see tähendab seda, et me saame e, e, illegaalselt e, saadud rahasummad konfiskeerida ning rahasummade omanik peab tõestama, kuskohast ta selle raha saanud on. meie küsimus on, mida Europol peaks tegema, et need finants, et selliseid finantstehinguid pidurdada? aitäh! proua Purra Soomest. kas seda hääldatakse ikka nii? jah, see kõlas täitsa hästi aitäh, härra esimees, suur tänu ka tegevdirektor Debolile ettekande eest. minu kommentaarid on üsna sarnased eelkõnelejatele, ehk siis see puudutavad, need puudutavad eelarvet. nagu te teate, meil on palju pakilisi probleeme, nagu näiteks rändevood, terrorism, küberkuritegevus ja nii edasi samal ajal on Europolile nüüd antud ka täiesti uusi ülesandeid, nagu näiteks salakaubandus, internetikuritegevus ja nii edasi. ja paljusid neist, nendest probleemidest ei suudeta lahendada, vaid need süvenevad. seega minu lihtne küsimus on. me ju kõik nõustume, et Euroopa Polil peaks olema piisavalt ja, ja, ja ka rohkem ressursse. mina tahaksin teada, kas on olemas tõsi, tõeline oht, et see väga oluline inst-, institutsioon saab järjest rohkem ülesandeid, aga selleks ei anta piisavalt ressursse. ja kui see nii on, siis kuidas te valite prioriteedid oma ülesannete hulgast? proua Kenko Euroopa Parlamendist. Uh, thank you very much. I, I will speak in Dutch uh.... aitäh, räägin hollandi keeles. mu kolleegid eelmisel aastal lugesid Europoli raportit ning seal mainiti ka soovitusi, et Europol peaks muutuma infokeskuseks, mis läbi infot siis nende kuritegude kohta jagatakse, näiteks mis puudutavad, puudutab radikaliseerumist, kuritegelikke ühendusi. minu küsimus on, kas pärast seda raportit on midagi muutunud, midagi äh, paranenud, millised on olnud probleemid ning kas te näete selles uues lähenemist ka lisaväärtust? ma eeldan, et äh, probleeme tekib infovahetuses teiste liikmesriikidega, ma arvan, et üks suuri probleeme on praegu leida õige tasakaal öö, äh, öö, äh, privaatsuse austamise ning kuritegevuse vastases võitluse vahel. jah, meil on vaja võidelda sarnase kuritegevuse vastu, aga kui te võtate uusi ülesandeid, nagu näiteks laste kuritarvitamine internetis ning kuidas tuvastada inimesi, kes krüpteeritult saadavad sõnumeid internetis. seega, milline tulevik teie arvates välja näeb, kuidas Europoli saaks rohkem aidata, et ta neid probleeme suudaks lahendada? lõpetuseks tahaksin teada, milline on sooline tasakaal Europoli sees? ma pean siin silmas naissoost äh, äh, kõrgema astme ametnikke, sest äh, mitmekesisus on ju oluline tervikpilti silmas pidades. aitäh, nüüd Küproselt härra Miljantus. aitäh. mina tahaksin teada, millisel määral olete te kokku arvestanud äh, krüptovaluuta tehingute kogumahtu ning Euroopa Liidus ning äh, millisel määral on sellega rahastatud terroristlikke äh, tegevusi. tahaksin ka teada, kuidas tuleks muuta liikmesriikide seadustikku, et selle, seda probleemi paremini lahendada? ning võib-olla tuleks siis hoopis krüptoraha täielikult keelata. aitäh! järgmisena proua Pigmont Belgiast. Euh, aitäh! tahaksin kõigepealt tänada meie kontrollirühma liikmeid sest äh, arvamuste vahetus siin on äh, väga oluline ja rikastab mõlemat poolt, eriti niisugune olulise asutuse nagu Europoli üle järelevalve teostamisel. tervitan kõiki kolleege liikmesriikidelt. mul on kaas-, küs-, kaks küsimust. kõigepealt, seoses Europoli väljapoole suunatud strateegiaga ning sellega, et Europol äh, peab kolmandate riikidega sõlmima strateegilisi koostööleppeid mille sisu ja eesmärke on sageli raske aduda. eriti arvestades seda, et mõned kolmandad riigid on autoritaarsed režiimid. ning missugused on siis need kontrollimeetmed või majakad, mida siin võiks näha selliste lepingute sõlmimisel ja ja lisaks, kuidas ar-, kuidas saada aimu niisuguste lepete mõjust inimeste õigustele ning äh, läbirääkimistest praegu selliste lepete sõlmimi osas, kui võimalik. nüüd äh, koostööst äh, Frontexiga ning selle eesmärkidest oleks mul hea meel kuulda natuke üksikasjalikumalt, juunikuus sõlmiti see leping, kui kui vaja, siis loomulikult saaksime kirjalikult ka oma päringu esitada. aitäh! me saime just veel ühe sõnasoovi avalduse ning sellega lõpetame ka küsimuste vooru. härra Trakusis Kreekast, palun, teil on sõna. aitäh, härra esimees suur tänu, et te mulle veel erandkorras sõna andsite, mul on tõstatada kaks teemat. kõigepealt ka meie tunneme muret eelarve olukorra üle, mille abil siis Europol peaks oma tööd tegema. ning siis teine teema mis puudutab põgenikke ning nende öö, arvu suurenemist, mida mainisid ka meie Kreeka ja Küprose kolleegid, siis öö, ÜRO raames toimub kliima tippkohtumine. see toimub ka täna. ning üks Europoli peamisi ülesandeid on ka võidelda kliimaga seotud kuritegevuste vastu. ma ei tea, kas te seda mainisite, kui mainisite, siis korrake palun üle ning kui ei, siis palun öelge, milline on Europoli strateegia keskkonnakuritegevuse, keskkonnavastaste kuritegude vastu võitlemisel. sest kliimamuutus tuleneb ju ka seadusevastastest tegevustest erinevates Euroopa ja maailma nurkades. aitäh! meil oli nüüd üle kahekümne küsija, kõik pidasid kinni kõneajast, ma olen teile selle eest väga tänulik. ja meil on veel umbes viisteist minutit aega. ma tean, et te olete juba veteran sellises küsimustele kiires lü, lühikese aja jooksul vastamises, aga palun andke endast parim. proua De Pool, teil on sõna viieteistkümneks minutiks. aitäh! mis puudutab eelarvet, siis kõigepealt tahaksin ma teid kõiki tänada nende küsimuste eest, nad olid väga huvitavad. ning tahaksin tänada teid ka teie poolt üles näidatud huvi eest Euroopa Liidu vastu. ma jagaksin erinevad küsimused gruppidesse. kõigepealt küsimused eelarve kohta. jah, eelarve ettepanek kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, millega komisjon mais välja tuli, äh, oli äh, viis, äh, kolmkümmend kolm miljonit ning viiskümmend kaks personaliliiget vähem, kui me ootasime. me oleme nagu varemgi lootmas Euroopa Parlamendi abile praegu Euroopa Liit on koos liikmesriikidega palju pingutanud, et meie sisejulgeolek oleks parem. meie tegeleme sisejulgeolekuga ning meie arvates peaks olema siin tasakaal välis- ja sisejulgeolekuga tegelemisel. et sisejulgeoleku, sisejulgeolek ei muutuks meie üldises julgeoleku valdkonnas nõrgaks lüliks. kui lõppeelarve ei ole selline, nagu Europoli ähm, haldusnõukogu ette pani, siis me peame me leidma prioriteedid, nii nagu me siin ka oma programmi dokumentides välja tõime. samuti peame äh,, on juba vastu võetud teatud prioriteete puudutavad otsused pikema perspektiivi jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat me peame kasutama siis välisametnikke äh, rände hotspotides, me peame keskenduma ka äh, inimkaubandusele, eriti teisesele rändele, siis peame tugevdama jõupingutusi võitluses äh, organiseeritud ja tõsiste kuritegude vastu, sest me Euroopa Liidus näeme praegu arenguid, mida varem pole nähtud, vägivald suureneb, Euroopa perspektiivist peame me ka öö, nüüd keskenduma öö, suurematele, tõsisematele kuritegudele, me juba praegu peame uurima, valima, milliseid kaasuseid me liikmesriikides toetame ja milliseid mitte. praegusel hetkel on meil viisteist kaasust, mida me toetame, aga me peaksime toetama neljakümmet viite või viitekümmend läbi oma operatiivrühmade. keskkonnakuritegude vastane võitlus on Euroopa, Europoli jaoks väga tähtis, me juba tegutseme impact, impact projektides, millega me võitleme keskkonnakuritegude vastu, me sõltume siin infovahetusest liikmesriikidega ning siis saame me olukorda mõjutada. investeeringud IT-sse, näiteks online ebaseadusliku sisu valdkonnas, peame me uuendama oma süsteeme, süsteemi nimi on IRMA, meie süsteem peab olema kohanemisvõimelisem, mida saab kasutada erinevates liikmesriikides mm, erinevate internetisüsteemide puhul, see läheb päris palju raha maksma, kui Euroopa Liidust me raha ei saa siis ei saa me uuendada ka oma süsteemi ning iga liikmesriik peab omaette investeeringuid tegema. see on liikmesriikidele kallis, aga, ja see ei aita kaasa ka koostööle Euroopa tasemel ning koostööle teenusepakkujatega. niisiis, meie eelarveettepanekud on tähtsad, teie toetus on samuti tähtis ka innovatsiooni ja teadustöö jaoks me peame olema ju teadus- ja arendustegevuses e, esirinnas, e, seda ka seetõttu, et liikmesriigid nõuavad meilt seda. E, igaühel on ju ressursse vähe. liikmesriikide õiguskaitseorganid peavad leidma innovatiivseid lahendusi julgeoleku olukorra parandamiseks üheskoos. me praegu töötame projektiga, kus uuritakse erinevaid samme, mida liikmesriigid on astunud ning me nüüd analüüsime, mida peaks tegema Euroopa tasandil. ning selleks on vaja meil loomulikult ka eelarvet. ja eesmärk on luua siis Euroopa-ülesed lahendused äh, kõigile liikmesriikidele, äh, nii neile, kellel on omad ressursid, kui neile, kellel ei ole. siis külalisametnikud Küprosel. Europoli mandaat on selge. me ei ole Euroopa FBI ja me ei saa äh, võtta vastu täidesaatvaid otsuseid või meetmeid. meie peame käituma vastavalt mandaadile ning Europoli mandaat ütleb, et me peame koguma äh, infot, olema infokeskus kuritegevuse kohta ning äh, me peame järgima ka lisasid üks ja kaks tõsise ja äh, organiseeritud kuritegevuse puhul meie alusmäärustikust. me peame tegema koostööd liikmesriikidega, kui see vastab meie alusmäärustikule, seega liikmesriik, liikmesriigid on alati need, kes ütlevad, mida Europol saab teha selle infoga, mida meile on antud. kui liikmesriik ütleb, et äh, see on ainult ristkontrolliks, see info, siis me seda teha ka saame ainult kui me saa-, me saame loa neid, seda infot töödelda, et leida ka uusi juhtlõngu, siis seda me ka saame teha. niisiis, kõik sõltub liikmesriikidest. Europol ei ole selle info omanik. Küprose puhul oli meil probleem, sest tulenevalt oma prioriteetidest ei saanud me toetada piisavalt Küprose ametivõime sest meil oli see e-, elanike arvu kriteerium, me muutsime siis seda kriteeriumit, me mõistsime, millised probleemid Küprose ametivõimudel olid ning nüüd on meil võimalus toetada Küprose ametivõime paremini kui varem. Äh, aga jah, Küprose ametivõimud peavad siis äh, esitama meile need kaasused ning siis Haagis saame me analüüsida, kas me saame toetada Küprose võime erinevate kaasuste puhul. me keskendume inimkaubandusele, see on ka meie mandaadis ning keskendume ka organiseeritud kuritegevusele. koostöö ja tegevuse koordineerimine Frontexiga selles valdkonnas on väga head. siis Efrose piirkond Kreekas, seda ma tõesti külastasin sinna me külalisametnikke ei saada, aga saadame sinna analüütikuid, kes teevad koostööd kohalike võimudega eh, andmete töötluses. mis puudutab Europoli ja Türgi vahelist kokkulepet, siis meil on strateegiline kokkulepe Türgiga, Türgist on sideametnik Europoli peakorteris kohal, aga me senini pole saanud operatiivandmeid vahetada Türgiga, sest meil ei, ei ole operatiivkokkulepet Türgiga. Euroopa Komisjon räägib praegu operatiivkokkuleppe üle läbi, sinna on kaasatud ka võimalus vahetada isikuandmeid. Euroopa Parlamendil on nendes läbirääkimistes ka oma roll ja need läbirääkimised praegu käivad siis välistrateegia. ja välisjulgeolek ning koostöö kolmandate riikidega, see on ääretult tähtis. kui vaadata tõsiseid ja organiseeritud kuritegevust, siis kuuskümmend üheksa protsenti organiseeritud kuritegevuslik, see rühmituste juhte on eurooplased, ülejäänud on väljaspoolt me ei saa teile esitada ju täielikku pilti olukorrast, kui meil ei ole infot kolmandatest riikidest, seetõttu on oluline eh, sõlmida operatiivkokkulepped, näiteks narkootikumide puhul on meil kokkulepe Kolumbiaga, nii strateegiline kui operatiivkokkulepe, see tähendab seda, et me saame Kolumbia võimudega infot vahetada ning saame Äh, teha koostööd vähemalt kahe liikmesriigi, Europoli ja Kolumbiaga erinevate kaasuste puhul, siis Lääne-Balkani riigid, nendega kõigiga on meil kokkulepped olemas, aga infovahetuse kallal peame veel tööd tegema, sest see ei ole jõudnud piisavale tasemele veel. see on ka oluline valdkond ja väga oluline piirkond, millega koostööd teha. Brexit. arutasime erinevaid stsenaariume Äh, haldusnõukogus, küsisime nendelt suuniseid, haldusnõukogule erinevatel puhkudel esitasime erinevaid stsenaariume ning äh, samme, mida Europol astub Brexiti äh, valdkonnas erinevate võimaluste, erinevate poliitiliste otsuste jaoks on meil erinevad tegutsemisstsenaariumid paigas. ma vabandan veel, et ma ei vastanud sellele küllakutsele, et minna Iirimaa parlamenti esinema, eks me peame uurima, eh, kus see küllakutse on, aga te saate alati pöörduda Brüsselis oleva sideametniku poole. me peame ka eh, sidet, tihedat sidet pidama eh, viiekümne rakkerühmaga, see puudutab ka Brexitit koostöö Euroopa Liidu tasandil on ääretult tähtis, eelmisel aastal soovis, külastasin kõik liikmesriigid ära, see puudutas siis infovahetust, rääkisin sellest, kui tähtis see on, nüüd tõsise ja organiseeritud kuritegevuse, aga ka terrorismi või rahapesu ja inimkaubanduse puhul töötame selle kallal edasi et jagada tõesti infot äh, reaalajas ähm, uurijatega, äh, tagamaks, et tõesti vajalikel inimestel on vajalik info olemas ning siis paneme paika ka tegevuskava, kuidas me erinevate organiseeritud kuritegevuse rühmituste vastu võidelda. siis äh, teadus- ja arendustegevus, kõik on väga kallis, ressursse on vähe, me peame äh, Äh, kõikvõimaliku ühe katuse alla tooma ning Euroop-, Europol peab olema järjest rohkem selline ühisplatvorm, äh, õiguskaitseorganid saavad seal üksteisega kontakti, äh, kui on kaasusesse kaasatud ka mõni teine liikmesriik, siis saab nendega kohe ühendust võtta ning Euroopa Liidus soovime me olla ju innovatiivsed ning leida uuenduslikke lahendusi õiguskaitseorganite töö hõlbustamiseks üle Euroopa Liidu. koostöö Frontexi ja Europoli vahel on väga tähtis. meil on olemas õiguslikud raamistikud selle jaoks, infovahetusega on natuke probleeme agentuuride vahel. eelmisel aastal Frontexi ja Europoli ühine haldusnõukogu öö, kohtus ja seal pandi paika suunised edasiseks koostööks. see öö, koos, koostöö pidevalt areneb Frontexi ja Europoli vahel ning ähm, Frontexi tegevdirektor ja mina oleme valmis vägagi koostööd tegema ning vältida äh, tegevuse kattumist, kui vähegi võimalik. andmekaitse ja andmekaitsereeglid. tõesti, liikmesriikide vahel on erinevused meie peame töötama selles õiguslikus raamistikus, mis meil on, ehk siis meil on kohal ka andmekaitseametnik, kuhu, kelle meeskonda kuulub umbes kümme inimest, tema igapäevaselt analüüsib seda, kuidas me kohtleme neid andmeid, mis meieni jõuavad, kuidas me töötleme ning kasutame neid andmeid, et see toimuks võimalikult hästi, et võimalikult hästi äh, toetada liikmesriike aga kui te soovite põhjalikumalt äh, arutada andmekaitse teemat, siis me oleksime vägagi valmis äh, selles arutelus osalema. kui nüüd vaadata Eurojusti uut õiguslikku raamistikku, siis juba sinna on kaasatud see uuenenud äh, õiguslik raamistik, ka andmekaitse valdkond. siis Europoli prioriteetide seadmine on meie igapäevane töö. kui vaadata organiseeritud kuritegevust, siis jah, äh, äh, siis kuritegevus teenusena on muutunud ärimudeliks, me näeme järjest rohkem äh, narkootikumide importi Euroopa Liitu, Euroopa Liidus on ka keskused, kus valmistatakse sünteetilisi narkootikume, mida eksporditakse teistesse riikidesse, suur hulk kuritegusid muutuvad järjest keerukamaks, millele on vaja ka suuremat tehnilist ekspertiisi ning me näeme, et Euroopa Liidu liikmesriigid soovivad rohkem võidelda ka finants- ja majanduskuritegevuste vastu. seetõttu me toetame ka seda finants- ja majanduskuritegude vastase tegevuse keskust Europoli tasandil, praegusel hetkel liikmesriikide tasandil ega ka Euroopa tasandil ei ole meil piisavalt infot ja ekspertiisi, et selles valdkonnas tõhus olla. statistika näitab, et ainult kaks koma üks protsenti äh, selle valdkonna kasumist äh, konfiskeeri- äh, are,, arestitakse ning, ning alla ühe protsendi kon-, konfiskeeritakse, seega need numbrid on väga madalad ning see kahjustab tõsiselt meie majandust. ma teen ettepaneku, et kui teil on veel küsimusi, siis palun saatke nad mulle ja me vastame teile kirjalikult. ning palun külastage ka Europoli põhjalikemateks aruteludeks no surprise because this is precise. suur aitäh teile, proua De Paul. Äh, väga palju küsimusi, aga selles see koosolek ju seisnebki, Europoli üle järelevalve tegemine. suur aitäh, et meiega siin poodiumil koos olite, aitäh, et andsite oma parima, et vastata kõikidele neile asjakohastele küsimustele, mida meie koosoleku osalised on esitanud nüüd aga teen ettepaneku, et ilma viivituseta, sest et me oleme juba viis minutit oma ajakavast maas. seega läheme edasi järgmise päevakorra juurde, ilma et me teeksime ühtegi pausi. kohvipaus toimub meil kell kuusteist viisteist, aga enne seda on meil veel nelikümmend viis minutit tööd vaja teha. me kuulame nüüd järgmisi külalisesinejaid kelleks on härra Andrei Linte, Europoli koostöönõukogu esimees ning proua äh, Florea, kes on äh, Rumeenia delegatsiooni äh, eelmine juht ning eelmine ühiskontrolli töörühma esindaja Europoli haldusnõukogus. You will? You will? Oh, yeah, yeah the, the, the European, I was just uh, trying to frame the, the following point. ma üritasin just järgmist päevakorrapunkti äh, sõnastada ja ma tuletaksin teile meelde, et äh, Europoli haldusnõukogu on organ, mis võtab vastu Europoli mitmeaastase programmi ning ka iga-aastase tööprogrammi ja iga-aastase eelarve ning äh, samas haldusnõukogu võtab vastu ka Europoli tegevuste konsolideeritud tegevusaruande. Europoli määruse artikli neliteist kohaselt võib haldusnõukogu kutsuda äh, koosolekutele äh, hääleõiguseta vaatlejana ka isikuid, kelle arvamus võib oluline olla. ja nüüd me oleme palunud siia härra Linda ja proua Floria. Äh, eelmise aasta, käesoleva aasta veebruaris võeti vastu otsus et äh, ühiskontrolli töörühma esindaja saab osaleda haldusnõukogu koosolekutel vaatlejana ning meie kaasesinaine proua Florea osales ka haldusnõukogu koosolekul käesoleva aasta mais. proua Florea on esitanud äh, meie töörühmale ka kirjaliku aruande enne tänast koosolekut ning ta tutvustab meile seda aruannet ka isiklikult täna soojad tervitused teile ja teil on nüüd sõna. võtke arvesse, et meil on kokku nelikümmend viis minutit ning äh, kindlasti mõned liikmed tahavad ka arutelust osa võtta. kõigepealt annan sõna härra Lindale. võib-olla kümme minutit kõneaega mõlemale teile ja siis äh, anname sõna äh, liikmetele maksimaalselt kaheks minutiks. kui te olete esitanud äh, soovi saada sõna ja palun, härra Linta, teil on sõna. aitäh, esimees. aitäh, kaas, esimees ja esinaine. nagu soovisite, teen lühidalt ja tutvustan Äh, haldusnõukogu peamisi ülesandeid ja tegevusi, äh, mis on aset leidnud pärast eelmist koosolekut. mul on hea meel siin olla. ja ma teen oma ettekande väga lühidalt ja ootan huviga arutelu äh, haldusnõukogu praeguse ja tulevase rolli kohta. alustuseks ütleksin, et haldusnõukogu on Europoli peamine äh, valitsemisorgan, sest see esindab äh, liikmesriikide pädevaid asutusi, kes on Europoli peamised sidusrühmad. nagu te ka mainisite äh, alguses ja ma rõhutaksin seda uuesti, haldusnõukogu on Europoli peamine valitsusorgan, sest see koosneb õiguskaitseorganitest ja liikmesriikide pädevatest organitest. selle juurde tulen hiljem tagasi kõige, võrreldes esimese koosolekuga on haldusnõukogu teinud läbi märkimisväärse arengu, aga ta on alati mänginud olulist järelevalve ja juhtimisrolli. strateegiline planeerimise äh, roll on äh, ette nähtud Europoli määruse artikliga üksteist muuhulgas võtame vastu äh, mitmeaastase programmdokumendi, mille kohta oleme palju juba kuulnud, <clears throat> iga-aastase tööprogrammi ning eelarve. me suuname, äh, me võtame Europoli strateegilise suuna. ja lisaks sellele äh, on haldusnõukogul Europoli töötajate määramise õigus ning ka tegevdirektori ametisse nimetamise õigus lisaks määrame ka andmekaitseametniku ning äh, inspektori kohusetäitja. Äh, sekretäriaat aitab haldusnõukoguga seonduvaid tegevusi läbi viia. ja me võtame vastu ka Europoli konsolideeritud tegevusaruande. Äh, nõukogul on palju regulatiivseid ülesandeid, mis puudutavad Europoli toimimise olulisust ning mandaati. näiteks on haldusnõukogu vastu võtnud äh, kontaktametnike õigused ja kohustused, Europoli töötajatele kohalduvad reeglid, Europoli ametnik, tege-, Europoli tegevdirektori ning direktori asetäitjate ametisse nimetamise reeglid, äh, huvide konflikti ennetamise reeglid ning lisaks suunised äh, uute andmetöötlussüsteemide rakendamiseks. oma ülesannete täitmisel äh, teeb haldusnõukogu kindlaks, et erinevate õigusaktide kohaldamine vastab Europoli ja liikmesriikide vajadustele. näiteks kahekümne kuuenda detsembri otsus, mis puudutas läbipaistvuse määruse kohaldamist, eh, juhtis tähelepanu eh, juurdepääsu piiratusele. ja me tahtsime tagada tasakaalu eh, andmetele juurdepääsuõiguse ning läbipaistvuse vahel. võib-olla küsite, kuidas haldusnõukogu töötab. esimees kutsub koosoleku kokku neljandal oktoobril juhatan haldusnõukogu saja kaheteistkümnendat koosolekut. kuigi määruse kohaselt peab toimuma vähemalt kaks korrapärast koosolekut, siis äh, enamasti kohtub haldusnõukogu neli korda aastas, mis võimaldab äh, paremini töökoormusega toime tulla. kaks töörühma, üks on äh, ärijuhtimise ja teine infohalduse kohal, teemal, kohtuvad samuti regulaarselt haldusnõukogu võtab vastu otsuseid ning võtab äh, sealhulgas äh, arvesse äh, näiteks Europoli riiklike üksuste juhtide arvamusi. Nad vastutavad operatiivse tõhususe eest, mida on vaja Europoliga saavutada. lisaks tagame infoturbe ning konfidentsiaalsuse standardite järgimise haldusnõukogu tegeleb väga erinevate teemadega, seega on meie päevakorrad ka väga mitmekülgsed. meie kesksed äh, osalised on liikmed. haldusnõukogu koosneb ühest liikmest ja asendusliikmest igast liikmesriigist ning ka komisjonist. kogemus näitab, et äh, haldusnõukogu liikmete juhtimisoskused ning äh, nende pühendumus on hindamatud, kui me tahame muuta Europoli õiguskaitseorgani eeskujuks äh, Euroopas ja maailmas. haldusnõukogu liikmed loovad äh, silla Europoli ning riiklike ametite vahel, kas siis poliitilisel või regulatiivsel tasandil ühtne Euroopa Liidule suunatud lähenemine äh, kajastub ka otsuste tegemises tänu konsensuslikkuse, konsensuslikule lähenemisele võtab haldusnõukogu vastu ühehäälseid otsuseid. meil ei ole kunagi olnud ületamatuid vastasseise otsuste tegemisel. hoolimata erinevatest kultuuridest ja kogemustest on haldusnõukogu tegutsenud ühtse organina, sest meie peamine eesmärk on äh, tugevdada Europoli ja liikmesriikide koostööd äh, piirilaste ja terrorismi ning organiseeritud kuritegevuste vastu võitlemisel. loomulikult ei saaks me hakkama äh, ilma ameti töötajate ekspertiisi ja tööta. ma tahaksin öelda paar sõna ka juhtivorgani töö kohta Euroopa Liidu keskkonnas meil on praegu keeruline äh, valitsemisstruktuur. parlament, nõukogu ja komisjon äh, mõjutavad äh, otseselt Europoli tööd ning lisaks mõjutavad nad ka andmekaitse inspektori tööd vastavalt pädevustele. pärast Europoli määruse jõustumist teeb Europol otsuseid oma poliitika ja strateegiate kohta koos nende Euroopa Liidu sidusrühmadega kuna parlamendil ja nõukogul on väga oluline roll Europoli äh, eelarve osas, siis äh, sõltub äh, Europol täielikult nende arutelude tulemustest. täna oma mandaadile on haldusnõukogu siiski oluline vahend Europoli töös. me teeme otsuseid Äh, Europoli suutlikkuse kohta oma tööprogrammi täita ning me hindame, kuidas Europol osutub abi liikmesriikidele. haldusnõukogu kaasamine Euroopa Liidu ülestes projektides võimaldab liikmesriikidel lihtsustada äh, erinevate programmide rakendamist Euroopa Liidu koostalitusvõime projekt on positiivne näide sellest lähenemisest, sest äh, haldusnõukogu jälgib lähedalt jälgib äh, oluliselt, kuidas seda programmi rakendatakse liikmesriikides. Europol ja erinevad sidusrühmad, äh, nad on meie olulised äh, koostööpartnerid. parlamentaarse ühiskontrolli töörühm on väga oluline meie jaoks ja meie koostöö on edukalt arenenud ning mul oli hea meel, et ma sain kutsuda äh, ühiskontrolli töörühma esindaja maikuus toimunud äh, koosolekule äh, hääleõiguseta vaatlejana. meil on hea meel, et ühiskontrolli töörühma esindaja osales aktiivselt päevakorra oluliste punktide aruteludes. ma tänan siiralt proua Floread tema olulise panuse eest meie aruteludesse haldusnõukogu äh, hiljutise koosoleku äh, tulemused näitavad, kui olulised on meie ülesanded. Äh, me kinnitasime eelmise aasta tegevusaruande, mille me esitasime ka vastavatele Euroopa Liidu institutsioonidele ja töörühmale nüüd määruse artiklis üksteist sätestatud ülesanne haldusnõukogu Äh, otsustas äh, uue äh, Europoli strateegia raames, et tuleb luua uus finants- ja majanduskuritegevuste keskus. me teeme otsuseid ka töötajatega seotud küsimustes. me arutasime ka eelarve küsimusi, näiteks väiksema prioriteediga tegevused ning Europoli kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve soovimatud väljavaated ning ka äh, finantsraamistiku äh, väljavaated. järgmise nädala koosolekul äh, Haagis arutleme seda teemat erinevatest vaatenurkadest. ma tahaksin mainida ka, et pärast Europoli määruse jõustumist on kõikide haldusnõukogu koosolekute kokkuvõtted, ka eelmise koosoleku kokkuvõte avalikustatud Europoli veebilehel see on kooskõlas meie läbipaistvuse põhimõttega. aga see võimaldab meil äh, täit-, aga me peame arvesse võtma ka Europoli kohustust äh, järgida konfidentsiaalsusnõudeid. ma lõpetaksin sõnavõtu äh, tuleviku teemal. mitmeaastane programm, mille me võtame vastu kolmekümnendaks novembriks ning iga-aastane tööprogramm kujundavad meie järgmise kolme aasta töö. eelmise koosoleku ajal äh, rääkisime äh, mitmeaastase programmdokumendi sisust ning äh, haldusnõukogu leiab, et see võtab arvesse liikmesriikide vajadusi ning äh, on lisandväärtusega riiklikele ametiasutustele, kui nad võitlevad tõsise kuritegevuse ning terrorismiga. meie meelest äh, tööprogramm rõhutab strateegia prioriteete ja aruandes äh, avaldatud tulemused näitavad, et liikmesriigid soovivad üha enam kasutada Europoli teenuseid see trend ilmselt äh, kasvab tulevastel aastatel. seega Europol peab silmitsi seisma äh, keeruliste väljakutsetega, äh, näiteks 5G tehnoloogia, dekrüpteerimine ja suuremahuliste digitaalsete andmete väljakutse homme kohtume Soome asendusliikme ning äritegevusnõukogu liikmed annavad teile ülevaate selle kohta, milline on riiklike ametiasutuste äh, töö. ma arvan, et äh, Europoli jaoks on üha olulisem äh, teha koostööd justiits- ja siseasjade ametitega ning haldusnõukogu toetab Europoli mitmeaastase programmi eesmärkide saavutamisel ning me tahame koostöösse kaasata ka Euroopa äh, prokuratuuri ning tagada, et koostöö on edukas kõikidel tasanditel. sellega ma oma sõnavõtu lõpetaksingi ning äh, suur aitäh teile tähelepanu eest ja ootan teie küsimusi. aitäh, härra Linda. ning nüüd annan sõna proua Floreale, kes räägib sellest, kuidas ta käis Europoli haldusnõukogu koosolekutel. Teil on sõna kuni kümneks minutiks. aitäh, head kolleegid, daamid ja härrad. mul on suur heameel siin on, ma ei hakka teie, minu et, e-, oma ettekannet seda, seda teile ette lugema, see on teil kõigil käes. räägin lihtsalt äh, saateks. kõigepealt tänan härra Andrei Lintat, kes on kutsunud mu siia JPSG kaasistujana järjekordsele koosolekule. lubage, ma kasutan seda võimalust eh, tänada kõiki aastast kaks tuhat seitseteist toiminud koostöö eest meie järelevalverühma ja Europoli haldusnõukogu vahel. ütlen kõigepealt, et et haldusnõukogu on laiendanud nende teemade arvu, millel on lubatud meie järelevalverühma ees, esindajal juures viibida. see näitab usalduse kasvu meie vahel. peamine eesmärk järelevalverühma esindajana minul eh, Europoli haldusnõukogu koosolekutel viibides oli luua tihedad sidemed meie asutuste vahel ning mitte ainult edastada infot oluliste teemade osas, vaid eh, kajastada ka koosoleku ajal äh, haldusnõukogu liikmete poolt näiteks eelarveküsimustega seoses väljendatud muresid ning tuua need mured äh, Euroopa Parlamenti. mul olid mitmed äh, asjalikud arutelud äh, tegevdirektori haldusnõukogu liikmetega ja Euroopa Komisjoni esindajatega. paljud nendest teemadest, mida ma käsitlesin, leiavad ilmselt käsitlemist ka täna, sest nad on väga olulised ameti tulevase arengu seisukohast arvestades praegust keerulist olukorda Euroopa julgeoleku valdkonnas, on oluline säilitada avatud kommunikatsioonikanalid kogu aasta vältel, mitte ainult meie äh, pool, iga, iga poole aasta toimuvatel koosolekutel. ning tänan Europoli ja eriti tegevdirektori proua Catherine de Bolli valmisoleku, valmisoleku eest vastata meie küsimustele. oma sõnavõttudes koosolekutel olen rõhutanud, et et järelevalverühmale on väga oluline saada ajakohast informatsiooni meie järelevalvefunktsiooni täitmiseks. ning olen rääkinud ka meie jaoks võtmetähtsusega vahenditest oma järelevalvefunktsiooni teostamisel, milleks on suulised ja kirjalikud küsimused ning äh, sellest, kuidas on kõige parem neid võimalusi kasutada. proua de Paul rääkis peamistest ettepanekutest organisatsioonilisteks muutusteks Europolis vastavalt strateegiale kaks tuhat kakskümmend pluss Europolis. arvestades uut majanduslikku keskkonda kavatseb Europol tsentraliseerida oma sisefinantsfunktsioonid ühte finantsüksusesse, mis luuakse äh, võimekuste direktoraadis. Europol on üritanud reageerida kiiresti ka liikmesriikide palvetele majandus- ja finantskuritegevuse valdkonnas, luues majandus- ja finantskuritegevuse keskuse oma operatiivdirektoraadis ning Europoli esindajad kindlasti on valmis teile rääkima sellest uuest keskusest. koosolekul, viimasel koosolekul võttis haldusnõukogu vastu kaks tuhat kaheksateist tegevusaruande, äh, dokumendi, mis edastati eelnevalt järelevalverühmale konsulteerimiseks. välissuhete valdkonnas proua Katrin de Boll juba andis ülevaate eesmärkidest, mida taotleb Europol oma uue välissuhete strateegia valdkonnas. dokumenti praegu kaalutakse ning äh, töö sellega lõpetatakse järgmisel aastal. ülejäänud osas koosolekul räägiti Europoli eelarve väljavaadetest järgnevateks aastateks ning pikaajalisest mõjust äh, eelarve, äh, pikaajalisest mõjust ameti edasisele tööle. kaks tuhat kaheksateist ülevaade näitas, et eelarvekärped on viinud projektide prioriteerimisele ja osade prioriteet, osadest prioriteetidest loobumisele ja selle loobumisega seoses on kerkinud teravad probleemid. kui me vaatame konkreetsemalt asjale näkku, siis äh, on mured silmnähtavad. ei ole piisavalt investeeringuid tehnoloogiasse ja ekspertiisivahenditesse ning see takistab ametil oma ülesandeid ülesandeid täitma, sest eriti seoses digitaalsete vahenditega ning sellega, et lepinguliste partnerite arv väheneb peatselt ning seega vähenevad ka ametivõimalused tagada operatiivset tuge liikmesriikidele. lõpetuseks, härra Lintal paluti esitada nõukogu seisukoht eelarveasutuse esindajale enne nõukogu Äh, justiits, justiitsnõukogu koosolekut. see kiri saadeti ka härra Tajanile neljandal juunil ning vastavale Rumeenia ministrile ja ka järelevalverühma aseesimeestele, esimehele ja ase- ja kaasesimehele. nõukogu koosolekul tõstatati olulised küsimused seoses Europoli tulevase struktuuri ja tööga. me peame jätkama oma töös jõupingutusi nende probleemide lahendamiseks, aitäh! Thank you, Ms Flora, for your report and for having represented the JBST. aitäh selle ettekande eest ning selle eest, et te esindasite meie järelevalverühma eelmisel haldusnõukogu kohtumisel. kas teil on küsimusi? no, no, so I would like. ei, seega tahaksin teid tänada. mõlemad kõnelejad olulise info eest. me tahaksime tänada ka proua Floreat eelmise, ülevaatest eelmise haldusnõukogu kohtumise kohta. nüüd toimub kohvipaus ja palun tulge siia tagasi kell kolmveerand viis